Right, good morning everybody. I will, I will make a start so that uh, we don't get behind time. I will... tere hommikust! tere hommikust, alustame, et meie ajast maha, ma lootsin, et sotsiaaldemokraadid tulevad ka kohale, aga neid veel ei ole, kuid ma arvan, et see peaks takistama meid oma töö jätkamisega ja me oleme jõudnud päevakorra seitsmenda punktini Eh, mis eh, puudutab esialgselt kavandatud meetmeid võlgnike varade külmutamiseks ja avalikustamiseks piiriüleses kohtuvaidluses. see on arvamus õiguskomisjonile, arvamuse koostaja on Fjodor Stolojan ja me arutame muudatusettepanekuid. ja ma annan kohe sõna härra Stolojanile. Uh, uh, suur tänu, esinaine minu sõnavõtt saab olema lühike, on esitatud neli muudatusettepanekut. ja ma soovitasin äh, fraktsioonis soo-, toetada kõiki nelja muudatusettepanekut, kuid eile õhtul sain ma vastuse raportööri proua McCartilt, milles selgus, et ta ei toeta neljandat muudatusettepanekut ma arvan, et ta ei toeta neljandast muudatusettepanekut põhjusel, eh, mis sätestab, et ei ole vajalikustada need varad, eh, mis on vajalikud näiteks eh, põhiliste elamiskulude avalikustamist. kahjuks proua McCarthy ei ole kohal. Ähm, ma loodan, et meie esinaine siiski toetab seda muudatusettepanekut. see on ainuke muudatusettepanek, millele raportöör negatiivselt reageeris. loomulikult on raske iga riigi puhul äh, hinnata, mida mõeldakse põhiliste elamiskulude all kuid tegelikult ma ei kavatse seda muudatusettepanekut tagasi lükata. tänan. suur tänu. kui mina olen ka mõningate muudatusettepanekute autor, siis võib-olla tasub mul ka sõna võtta, kuid Jean-Paul, kas sa tahad esimesena võtta? mina tahaksin avaldada toetust härra Stolojanile kahjuks, et nii vähe inimesi on saalis, kuid ma arvan, et äh, raportööri töö on hästi tehtud, Rahvapartei toetab neid muudatusettepanekuid. ja ma, sellega ma tahtsin avaldada toetust raportöörile Rahvapartei poolt. kas keegi veel soovib sõna võtta? kui mitte, siis ma võtan ise sõna ma ei olnud küll variraportöör, kuid ma olin see, kes esitas muudatusettepanekud. minu muudatusettepanekute allikaks ma tahaksin selgitada kohalolijatele seda äh, ja selle eelmisest ametiajast põhiliselt tulenesid tööst, mis me tegime panga äh, kontode arestimise kohta ja muudatusettepanek neli, nii irooniline kui see ka ei ole Äh, mis näeb ette võimalusi inimestel katta oma põhilised elamiskulud, enne kui nende varad arestitakse, oli sotsiaaldemokraatide muudatusettepanek äh, pervanšbereselt, mida ka mina aktsepteerisin. ma arvan, et mõningates riikides on see seadusega ette nähtud, ilmselt ka Prantsusmaal. nii palju siis selle taustast. ma äh, aktsepteerin härra Stolajani poolt öeldud, sest äh, võib-olla on raske kindlaks määrata, millised need elamiskulud on, kuid minu kavatsus selle muudatusettepaneku esitamisel oli järgmine. ei ole vaja avalikustada kõik, mis teil on pangakontol. on vaja avalikustada need varad, mis on vajalikud selle nõude katmiseks, mis on esitatud liikmesriikide seaduse järgi. Äh, need varad, mis on äh, vabastatud arestimisest näiteks ja vastavalt siseriiklikul õigusel nagu näiteks viissada eurot. seega tuleb avalikustada äh, need arved, mis on vajalikud, pluss need viissada eurot. see oli minu neljanda muudatusettepaneku ajendiks järjepidevuse huvides Äh, ma endiselt jätkan selle muudatusettepaneku toetamist, kuid loomulikult liikmed võivad tegutseda nii, nagu nad soovivad hääletusel või mõelda eraldi hääletuse peale, kuid ma üritan raportöörile selgitada, äh, mis ajendas mind esitama seda muudatusettepanekut ja milline oli taust äh, eelmisest parlamendi koosseisust. teises muudatusettepanekud on iseenesest mõistetavad ja juhitakse tähelepanu sellele, et kui on ühisturg, siis peab olema juurdepääs ka piiriülese võlgade sissenõudmisele. ja veel üks aspekt, mida me jõuliselt äh, rõhutasime eelmises parlamendi koosseisus seoses varade arestimisega, nimelt seda, et pangaasutused peaksid äh, kontode uurimise puhul äh, sisse nõudma ainult tegelikult kulud ja mitte nägema selles menetluses äh, teenimise allikat, äh, mis võib olla negatiivse toimega üksikisikutele ja eriti VKE-dele. tänan, kas Ola soovib ka midagi öelda härra Stolojani raporti kohta? proua esinaine, kuhu me oleme jõudnud, me oleme jõudnud päevakorra seitsmenda punktini Äh, te olete ALDE poolt variraportöör, kuid mina esitasin omalt poolt mõningad muudatusettepanekud, neid ma äsja selgitasin, eh, kui te võite alati minuga nõustuda. Yes, actually I do. ma tegelikult seda teengi. selles ei ole midagi ebatavalist. kas keegi eh, veel äsja saabunutest soovib sõna võtta? ei härra Stolojan, kas te soovite veel kord sõna? tänan selle toetuse eest. sellega on seitsmes päevakorrapunkt ammendatud, me hääletame seda veidi hiljem ja nüüd liigume edasi kaheksanda päevakorrapunkti juurde mis käsitleb äh, reitinguagentuuride kohta määruse muutmist. Äh, raportöör on Jean-Paul Gauzes ja see on raporti projekti läbivaatamine. Jean-Paul. suur tänu, esineja. no näed, et see, äh, rohkem inimesi saabub äh, krediidi, äh, reitinguagentuuride arutelu juurde. ma püüan provotseerida teid natuke. kui meil toimus esmane äh, mõttevahetus selle raporti üle. mul jäi mulje, et ma pean tagama, et Euroopa Järelevalveamet suudab kasutada ka oma volitusi kohe äh, esimesest jaanuarist kaks tuhat üksteist, kui ametipädevus algab ja lähtudes komisjoni dokumendi tekstist, ma piirdusin väheste muudatusettepanekute esitamisega, mis täpsustavad ja selgitavad seda määrust ja keskenduvad põhiküsimustele, äh, mis on seotud euroopalise järelevalvega. Äh, väga palju erinevaid mõtteid on esitatud seoses reitinguagentuuridega. ja kuigi on võimalik väita, et reitinguagentuurid selgelt etendasid negatiivset rolli finantskriisi ajal, mille me all äsja kannatasime. Äh, teatud mõttes otsitakse nendest ka patuoinast, sest olid ka teised tegurid, mis mõjutasid äh, finantsmaastikul näiteks institutsionaalsed investorid, kes halvasti analüüsisid olukorda ja tegutsesid vastutustundetult ning ka süvendasid kriisi. loomulikult reitinguagentuurid suhtusid asjasse väga leebelt kui Jean-Paul Jouet, kes rääkis väärtpaberiturgude järelevalveasutusest äh, oma esinemisperioodi ajal, ütlesid, et see, et investorid peavad äh, ka reitinguagentuuride halbadest tavadest lahti saama. Äh, reitingud peavad olema kooskõlas pangandusjärelevalve eeskirjadega kuid siiski tulevikus me siiski vajame äh, ka reitinguagentuuride tegevuse reguleerimist ja sellega komisjon tegi algust, kui võttis vastu määruse äh, tuhat kuuskümmend aastal kaks tuhat üheksa. samal ajal me peame hea seisma selle eest, et äh, see ei jää ainukeseks tegutsemisrindeks me võime suhtuda rahulikult selle määruse muudatustesse ja ma proua esinaine, teen ettepaneku, et me peaksime omalgatusliku raporti reitinguagentuuride kohta koostama, mis võimaldaks meil äh, käsitleda ka teisi teemasid, Euroopa asutust, hüvitisi äh,, riigivõla reitingud ja nii edasi. meil on juba mõningaid mõtteid nende kohta ja ma arvan, et omaalgatuslik raport oleks kasulik ka komisjonile ja annaks komisjonile palju huvitavaid mõtteid. selle äh, dokumendi koostamine peaks toimuma aastal kaks tuhat üksteist, et viia lõpuni reitinguagentuuride määruse muudatused. väga palju inimesi on huvitatud õiguskomisjoni arvamusest selles küsimuses ja ma tegin ettepaneku kolleegidele keskenduda tekstile, eh, mis eh, räägib järelevalvest. me ei peaks esitama muudatusettepanekuid, mis paremini sobiksid kokku meie omaalgatusliku raportiga. sellest lähtudes teen ettepaneku et muudatusettepanekud tuleks esitada kolmeteistkümnendaks oktoobriks, kahekümne kuuendal oktoobril peaksime läbi vaatama, teist korda läbi vaatama kaheksandal novembril majanduskomisjonis, üheksandal novembri hääletus ja täiskogult detsembri eh, istungil. selline oleks asjade käik, ma arvan, et trialoogiga raskusi ei teki, sest me ei räägi enam alternatiivsetest finantsinstrumentidest ja ma arvan, et see tekst peaks jõustuma mm -hmm esimesest jaanuarist kaks tuhat üksteist. Äh, see on eesmärk, mille me peaksime endale seadma. kuid samas ei tohi unustada, et reitinguagentuuride Euroopa järelevalvesüsteem on esimene ülesanne, mis on antud Euroopa väärtpaberite ja turgude ametile. ja sellised volitused peame selle asutusele andma, et ta saaks korralikult oma ülesandeid täita. All right. Mr. Pizzella? No? Yes, Giannini. Grazie signora Presidente, ringrazio il collega Gosses per la... suur tänu, proua esineja, tahaksin tänada härra Koosest äh, sissejuhatava sõnavõtu eest, et tegemist on suurepärase dokumendiga. ja me võime töötada selle kallal avatult, konstruktiivselt, äh, nagu meil juba minevikus kombeks on tegemist on olulise verstapostiga selles valdkonnas. meil on oma eeskirjad tuletisinstrumentide ja muude finantsinstrumentide vallas ja meie nüüdsed volitused annavad meile võimaluse parandada järelevalve olukorda mis puudutab uusi järelevalveasutusi, siis, äh, või uut järelevalveasutust, siis me ei tahaks, et äh, meie uued valveasutused oleksid äh, lihtsalt niisama asutused, mis sisulist tööd ei teeks, nii nagu sageli juhtus liikmesriikides. ja meil oleks vaja täpsustada sektoriaalset äh, õigustikku. mõningad äh, valitsused äh, töötavad selle kallal, et avada taas küsimus, mille me, mille kallal me töötasime juba kahe tuhande üheksandal aastal. see on siis määrus üks null kuus null, mis käsitleb kolmandate riikide reitinguagentuure me leppisime juba kokku jõustamise süsteemis, kuid nüüd on tulnud väga negatiivseid signaale, mille parlament on hukka mõistnud. kui te vaatate nüüd artiklit number kaheksa, siis äh, see on äh, heaks alguspunktiks äh, turu avamisele ja ma leian, et äh, härra Kooses äh, läheneb asjale hästi, kuid äh, samas, mis puudutab trahvide maksmist, artikkel kolmkümmend kuus, siis esitan ma selle kohta muudatuse ettepanekuid. see, et komisjon ja mitte Euroopa väärtpaberituru järelevalveasutus vastutab selle eest, ei tundu mulle õige lähenemine, see ei ole kooskõlas meie püüdlustega suurendada järelevalveasutuste rolli. me arvame, mina arvan, et Euroopa väärtpaberituru järelevalveasutus peaks olema ka krediidiagentuuride trahvisüsteemi eest vastutav asutus, mitte komisjon kui me siinkohal asusime nõukogu toetama, siis see oleks täitsa uskumatu, sellepärast et ei ole mingisuguseid põhjendusi, miks Euroopa väärtpaberituru järelevalveasutus seda ei peaks tegema. ja ma arvan, et me peaksime vaatama, ametivõimul peaks olema õigus oma äranägemise järgi otsustada, millist trahve rakendatakse. nii et äh, mis puudutab äh, nõuet, et komisjon peab trahvi väljastama, siis äh, sellega seoses on ka teisi, kes on eriarvamusel. meie leiame, et see pädevus peaks olema esmasel. okei okay. um... Ähm. aitäh, kõigepealt tahtsin Sean Pauli tänada selle eest, et ta leidis aega selle küsimusega tegeleda sest nagu te kõik teate, praegusel hetkel tegeleb ta veel ka alternatiivsete investeerimisfondidega. tema ettepanekud on üpris ühesuunalised, tegemist on tehniliste parandustega ja tõesti, nagu öeldud, Euroopa väärtpaberturu järelevalveasutus peaks esimesest jaanuarist järgmisel aastal oma tööd alustama. mul on ainult paar kommentaari. esiteks, ma olen nõus sellega, et on võimalik ja on vaja Euroopa väärtpaberituru järelevalveasutusel delegeerida väiksemaid ülesandeid äh, riiklikele vastavatele asutustele, eriti kui tegemist on väiksemat sorti ülesannetega, siis teiseks äh, peaks äh, tema töö toimuma mitte ainult inglise keeles, vaid inglise ja veel ühes teises Euroopa Liidu keeles ja kolmandaks, äh, informatsiooni andmise kohustus äh, riiklike asutuste ees tuleks võib-olla ka täpsemalt siia kirja panna. sellegipoolest, kuigi olen suuremas osas nõus Jean-Pauliga, on veel paar asja, mille kohta tahaksin teha muudatusettepanekuid esiteks ähm, tema ettepanek selle kohta, et agentuurid, mis ei saa emiteerijatelt otse reitingu andmise ülesannet, see ettepanek on päris hea, kuid ma ei tea, kas me tõesti peaksime ütlema et, et äh, kümme protsenti ju-, kümne protsendi juhtumite puhul tuleb reiting anda tasuta. jah, me tõesti soovime konkurentsi suurendada. me soovime, et agentuurid, kes ei saa tellimusi ka mingil hetkel siiski mingeid tellimusi saavad, aga meil on vaja paremat motivatsioonisüsteemi. ja siin võib-olla tuleks muuta omakapitali direktiivi selleks, et hoolitseda selle eest, et äh, tasuta antud reitingu kasutamine oleks teatud juhtudel kohustuslik. teiseks, ma ei ole aru saanud, mis juhtub nende reitinguagentuuridega, mis on saanud tegevusloa riiklikelt äh, institutsioonidelt. kas nad peavad uuesti litsentsi taotlema või nad saavad selle automaatselt äh, kas esimesel jaanuaril kaks tuhat üksteist ESMA ehk Euroopa järel-, Euroopa väärtpaberituru järelevalveasutus võtab automaatselt üle vanad litsentsid või hakkab ta neid uuesti ise välja andma, ehk et kas on siis mõni lihtsustatud menetlus selle kohta? ja kolmandaks, me ei tea täna ikka veel, kui palju ressursse on vaja Euroopa väärtpaberituru järelevalveasutusel, kui palju on tal vaja töötajaid, inimesi selleks, et Euroopa väärtpaberiturge tõesti ka kontrollida. me teame, et praegusel hetkel ette nähtud personali on liiga vähe ja et meil on vaja inimesi juurde leida. ma loodan, et leitud inimesed on vähemalt kvalifitseeritud. nii et aasta pärast tuleb meil teha esimene kriitiline vahearuanne, kus meil tuleb vaadata finantsvahendeid, personali, töökoormust selleks, et siis lõplikult otsustada, kui palju inimesi peaks äh, selles uues asutuses töötama. on veel terve rida muid küsimusi, mis puudutavad reitinguagentuure ja sellepärast äh, koostatakse ka omaalgatuslik raport. ja seal käsitleme selliseid küsimusi nagu näiteks finantssüsteemi sõltuvus reitinguagentuuridest. kas tõesti tänapäeval on reitingu andmine alati hädavajalik? kas me tõesti peame lähtuma nendest ärimudelitest, kus alati tellija maksab või me laseme mõnikord äh, maksta hoopis äh, kasutajatel? nii et küsimus on selles, kuidas me Euroopas siin leiame lahenduse, milline on Euroopa seisukoht, kas meil on vaja ühte reitinguagentuuri või mitut ja mul on väga hea meel, et ma raportöörina saan sellega tegeleda ja mul on väga hea meel, et need tavapärased kahtlusalased, John Paul ja Jenny ja ka teised arvatavasti siis minuga ühes paadis on ja mind selles töös aitavad. suur tänu, Sven! jah, mina olen järgmine tavaline kahtesalune. mul oli eile väga huvitav telefonivestlus me-, meie riigi rahandusministriga ja mulle jäi mulje, et äh, töökoja mentaliteet ei ole mitte ainult meie parlamendis levinud. kõigepealt äh, suur tänu Jean-Paulile tema ettepaneku eest ma arvan, et kuuldes seda, mida siin öeldi, tuleb mõelda, mida teha lõikega kolmkümmend. millistes tingimustes on võimalik anda järelevalve ülesanne riiklikele asutustele? jah, ma arvan, et me peame lihtsalt teatud asju lubama, kuna ei ole eriliselt praktiline lasta mõnda väikest asutust kontrollida Pariisist aga teiselt poolt äh, ei tohiks keskseid äh, otsustusõigusi lõplikult delegeerida, et neid peab olema võimalik ka tagasi võtta. nii et me lihtsalt peaksime täpsemalt selgitama ja põhimõtteliselt selle küsimuse paika panema, kuna see lõige on segaselt sõnastatud. üldiselt olen aga nõus sellega, et äh, trahvirahade puhul lõikes kolmkümmend kuus A on see, millest me lähtume, samamoodi nagu ka lõige kolmkümmend kuus B ja me peaksime kolmandate riikide osas ka selged äh, reeglid paika panema. Need on need igipõlised küsimused, millega me oleme Jean Pauliga tegelenud, et kui kolmandast riigist tuleb reitinguagentuur, siis kui pikaajaliselt antakse talle tegevusluba? ja ma kahtlen veel natukene lõike kaheksa osas, läbipaistvuse osas. Wolf Klints juba mainis seda küsimust, kümme protsenti. minu arvates on see ebaloogiline, sellepärast et sellega konkurentsi kärbitakse. Öeldakse, et ainult uued ainult suured uued reitinguagentuurid saavad informatsiooni. see ei ole aga ju asja mõte. me ju soovime, et just väiksemad konkurendid saaksid võimaluse tulla turule. ja teine küsimus mis mulle natukene koomiline tundub, on see, et see äh, mudel, mis on ette nähtud konfidentsiaalse info avaldamiseks, et selleks peaks olema internetilehekülg, kas see tõesti on kõige targem viis? kas me ei peaks lähtuma sellest, et minimaalsest informatsioonist piisab? ja peale selle, milliseid andmeid kavatsetakse täielikult avalikustada, sellest tahaksin veel kolleegidega rääkida. ja ma loodan, ma tõesti ootan seda koostööd, ma loodan, et meil on võimalik see asi lahendada ja et me saaksime tõesti lõplingud, lahendused leida selleks, et minna järgmiste küsimuste juurde, sest ärgem unustagem, esimene jaanuar pole enam kaugel ja ma loodan, et meil ei ole vaja pidada veel kahtekümmet nelja kolmepoolsete läbirääkimiste voolu ja nagu te teate, minu fraktsioon on tõesti valmis andma endast kõik. Right, I haven't got suur tänu, rohkem sõnasoovijaid ei ole, välja arvatud mina ise. ja ka komisjoni esindaja on täna meie seas, nii et annan ka komisjonile hetke pärast sõna kuid äh, kõigepealt mina ise. ja komment- ja võib-olla komisjon äh, võib ka puudutada minu kommentaare ja mis puudutab äh, sedasama trahvide ja karistusmaksete määramise õigust, ma järelevalvega seotud küsimustes võib-olla tekib see küsimus, et kes võib tegelikult autoriseerida selliseid äh, otsustusel põhinevaid äh, samme, aga loomulikult kõik sõltub liikmesriikide kehtivatest eeskirjadest, aga seal võib tekkida probleeme. artikkel kakskümmend neli ja kaebusõigus mulle tundub, et äh, krediidiagentuuridel pole piisavalt äh, kaebuse võimalusi. meile võib-olla nad ei meeldi, kuid ma arvan, et sellegipoolest ei peaks me keelduma neil äh, osutamast õiguseid, mis on üsna loomulikuks osaks meie kultuurist, ma arvan, et viis tööpäeva kaebuse esitamiseks ei ole piisav aeg, tegemist on keeruliste küsimustega, kui võetakse näiteks, võtame näiteks registreerimise protseduuri avalduse esitamine, kogu informatsioon, mida tuleb esitada, on suuremate krediidiagentuuride puhul oma tuhat lehekülge, nii et tegemist ei ole nii, nii lihtsa ja labase küsimusega, et sellega viie päeva jooksul toime saaks. mis puudutab avalikustamist, ja mulle tundub, et tegemist on otsekui kartelliga. paistab, et võib-olla suur krediidiagentuur, millel on juurdepääs andmetele, millel teistel ei ole. ja ma arvan, et võib-olla avalikustamine, info avalikustamine oleks siin mõistlik loomulikult teatavate piirangutega, kuid minu algne mõtlemine oli selline, et kui me tahame, et kogu protsess oleks tulevikus avatum, siis kõige hullem oleks äh, suletud äh, selline veebilehekülg. minu meelest see poleks õige lähenemine. Need on siis valdkonnad, mis huvitavad mind isiklikult, võib-olla ka mõningad teised, äh, kus ma kavatsen oma sõna sekka öelda aga kui me asume muudatusettepanekuid esitama, siis äh, räägime sellest täpsemalt. ja kui nüüd keegi teine ei soovi sõna, siis annaksin äh, sõna komisjoni esindajale ja siis äh, taas raportöörile ka, palun. suur tänu, proua esinaine, mul oli väga hea meel kuulata kõiki neid kommentaare siin komisjonis ja mul on väga hea meel, et meil on kõigil ühised eesmärgid, nimelt et reitinguagentuuride järelevalve kohustus tuleks esimesest jaanuarist kaks tuhat üksteist anda üle järelevalveasutusele. me tõesti hindame seda, et on muudatusettepanekute, et meil on piiratud arv muudatusettepanekuid ja loodame, et nii see ka jääb. me jagame teie arvamust ka mitmetes küsimustes, konkurentsi küsimuses, liigusalda- li,, reitinguagentuuride hinnangute liigusaldamine ja nii edasi ja nii edasi. ja me kavatseme nende küsimustega tegeleda õige pea. ma arvan, et me oleme siin äh, nõus härra Klintsiga, kes äh, koostab järgmise omaalgatusliku raportiga. komisjon kavatseb konsulteerimisdokumendi avaldada juba selle kuu jooksul ja võib-olla on meil võimalik teha ka ettepanekuid kõikide nende küsimuste lahendamiseks, mis siin tõstatati juba enne järgmist suve oluline on see, et mitte üheski küsimuses ei teeks me ära topelttööd, äh, et äh, sellepärast, et ainus äh, kui tegemist on topelttööga, siis meie ain-, me saavutame ainult seda, et tööprotsess venib ja esimesest jaanuarist ei saa me välitusi üle anda. me oleme saavutanud päris palju nõukogu ja ma arvan, et nõukogu ja teised institutsioonid peaksid tegema seetõttu veelgi rohkem koostööd, et me jõuaksime oma lõpptulemusele lähemale veel ja ma paluksin mitte juba vastu võetud määrust enam hakata lahti harutama me kulutasime viis kuud selle peale, et saavutada kolme institutsiooni vaheline kokkulepe selles küsimuses, nii et ärgem avagem taas selle määruse küsimust iseäranis, mis puudutab kolmandaid riike ja jõustamist kolmandates riikides. äärmiselt oluline on äh, tagada, et Euroopa Liidus ei saa kasutada madalamate standarditega reitinguid, sellepärast et muidu pole mingisugust mõtet üldsegi võtta vastu kolmandat reitinguagentuuride meetmete paketti ja meil on väga hea meel, et toimuvad konstruktiivsed arutelud artikkel kaheksa osas, mis puudutab trahve ja karistusmakseid, siis äh, on teatavaid küsimusi agentuuride volitustega seoses äh, ja agentuuride oma otsustamisõiguse seoses ja seetõttu ongi komisjon jätnud endale praegusel hetkel otsuse trahve ja karistusmakseid määrata praegusel hetkel komisjon uurib võimalust nii-öelda poolautomaatsete sanktsioonide süsteemi osas. me arvame, et see on põhjendatud kuni ja aga ka agentuuride volituste ülevaatamine on, kas, kui agentuuride ülesanded on piiratud, volitused on piiratud, on mõeldav mis puudutab delegeerimist, siis mingisuguseid keskseid õigusi liikmesriikidele üle ei tohiks delegeerida. me tahaksime, et jääks alles äh, institutsionaalne koostöövõrgustik äh, ja me oleksime kursis, mis toimub liikmesriikides. mis puudutab äh, siis liikmesriikide järelevalveasutusi ja Euroopa väärtpaberituru järelevalveasutust ja me leiame, et kui reitinguagentuurid on registreeritud, siis eh, Euroopa väärtpaberituru järelevalveasutus peaks ülesanded üle võtma ja eh, teostama edasi järelevalvet, aga seda küsimust võib hiljem veel täpsustada. suur tänu, proua esineja, tahaksin tänada kolleege, kes osalesid tänases arutelus ma olen nõus. Äh, me oleme, ma olen nõus kõikide nendega, kes äh, tahavad äh, lähtuda määrusest tuhat tuhat kuuskümmend kaks tuhat üheksa ja ma ei ole nõus nendega, kes tahavad seda määrust lammutada ja lõhkuda ainult tänu sellele, et me ei suutnud piisavalt äh, heale kokkuleppele jõuda, jäid mõned küsimused tol ajal lahtiseks. ülesanne saab aga olema raske väga mitmes valdkonnas, kui me tahame uusi meetmeid vastu võtta. me peame olema realistlikud ja mis puudutab seda, mida ütles härra Klints, siis äh, me ei ole edu on võimalik saavutada ja me peame määrust ja omaalgatuslikku raportit eristama. mis puudutab äh, volitatud asutusi, kelle on volitanud liikmesriikide ametivõimud, siis äh, on ka ajutine protseduur, ajutine menetlus, mis on peaaegu midagi sellist, mida parlament soovis. me ei taha, et kogu seda registreerimisprotseduuri tuleks uuesti alustada, see, mis on riiklikes asustustes registreeritud, jääb nii, nagu oli kahe tuhande üheksandal aastal arvasime me, et me kaasame suured reitinguagentuurid, sest neid ei ole ju nii palju aga sellest ajast saati oleme aru saanud, et on terve rida väikesi agentuure paljudes riikides, mis on siiamaani tegutsenud ainult riiklikul tasandil. ja ma ei usu, et me peaksime neid kasutama alibina selleks, et eh, esmatähendust eh, vähendada väga tähtis on meie, et meie reeglid oleksid selged ja et nad kehtiksid kogu Euroopas. nii et me ei tohi lubada seda, et Euroopa väärtpaberituru järelevalveasutuse roll muutub väiksemaks, nii et meil tuleb selle üle veel järele mõelda ja me ei tohi lubada seda, et senised asutuse pädevused äh, muutuvad väiksemaks. me peame võitlema selle asutuse eest, ma arvan, et on ka väga vale endale ette kujutada, et mõne aasta pärast on meil võimalik selles valdkonnas juba täielikku konkurentsi tagada. selleks on vaja palju vahendeid ja isegi, kui kapitali vähendatakse ja sisse viiakse tehnilisi parandusi, ei usu ma, et meil on võimalik juba homme päev luua selles valdkonnas konkurentsi. see on ka üks põhjusi, miks ettevõtjad ja riigid nõuavad neid äh, parandusi, nad nagunii pöörduvad äh, rahvusvaheliste reitinguagentuuride poole. me teame, et meil on neli suurt äh, advokaadibürood, kelle poole pöörduvad riigid alati, kui neil on probleeme. ükskõik, mis probleemid on, alati on teatud ettevõtted, kelle poole pöördutakse, on see siis põhjendatud või mitte ma usun, et me oleme võimelised muudatusettepanekute osas kokkuleppele jõudma, selleks et me saaksime selle teksti vastu võtta ja et tõesti saaksime paik-, saaksime kinni pidada sellest ajakavast ehk siis jaanuarist kaks tuhat üksteist. aitäh! suur tänu, suur tänu! ja ajakava on järgmine, et muudatusettepanekute tähtaeg on kolmeteistkümnes oktoober. me arutame muudatusettepanekuid kahekümne kuuendal oktoobril. siin on kirjutatud, ei ole tõlgitud, nii et äh, tõenäoliselt äh, me siis äh, tõlked saame järgmisel korral, kui me arutame muudatusettepanekuid teist korda, see toimub siis kaheksandal novembril ja hääletamine toimub üheksandal novembril et me saaksime seda küsimust käsitleda täiskogul detsembris. see on siis praegu ajakava kolmeteistkümnes oktoober, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, kuidas on üles seda. Jaan Paul. kuna me räägime tõrgetest, siis ma tahaksin tänada sekretäriaadi perega, personali, kellel on õnnestunud väga kiiresti tõlkida ära kõik dokumendid äh, ja kes on äh, lubanud äh, arvamuste vahetuseks tõlkida ära kõik, kõik dokumendid. kui meil on võimalik teha koostööd selliste väärtuslike koostööpartneritega, siis meil on võimalik ka teha seda oma keelte dokumentidest lähtuvalt. The... suur tänu! me oleme jõudnud ajakavas pisut ette ja hääletamine oli plaanis kümne, kümme kolmkümmend ja selleks hetkeks jõuavad kohale ka euro, teised komisjoni liikmed, nii et äh, nüüd on meil nelikümmend viis minutit aega puhkepausiks. jätkame kümme kolmkümmend. Right, welcome, welcome back. tere tulemast tagasi kõigile, kui oleks kena, kui te istuksite oma kohtadele, et me saaksime jätkata oma tööga ja hääletusega. Need, kellel on hääletuskaardid kaasas, palun proovige nende kasutust, kui kellelgi on hääletuskaart koju jäänud, siis palun andke teada kohe, kas kõigil on hääletuskaardid kaasas miskipärast kontrollime. teeme testhääletuse. härra Feia kas ma tahan, kas ma võin rääkida, äh, proua esineja ütleb, et ta tahab kõigepealt kontrollida hääletuskaartide toimimist, hääletus algab, kõik, kes on rahul, hääletage poolt, jah, hääletus on alanud, kas toimib, ei toimi, ei toimi süsteem. proovime veel kord. kas kõik on rahul, kas te saate hääletada? kaks häält on veel vaja. kolmkümmend viis äh, liiget hääletas. seega asume nüüd hääletuse juurde, hääletame härra Feio raportit ja raportöör on palunud äh, sõnavõtuks natuke aega. tänan, esinaine Äh, ma tahaksin käesoleval hetkel avaldada tänu äh, tööst, mida on teinud mitmed variraportöörid raporti ettevalmistamise käigus. väga mitmed liikmed osalesid aktiivselt, võtsid minuga otse ühendust erinevatest küsimustest mis tõusetusid sellest raportist. ma tahaksin avaldada tänu ka sekretäriaadile, meie komisjoni sekretäriaadile äh, nendepoolsete jõupingutuste eest. ja minu eriline tänu kuulub äh, oma fraktsiooni sekretäriaadile. meil toimusid väga rasked läbirääkimised äh, poliitiliselt tundlikes küsimustes meil õnnestus erinevate fraktsioonide esindajate vahel siiski oma mõtteid ühtlustada. ma tahan tänada Rahvapartei personali toetuse eest mitmetel koosolekutel ja kohtumistel. ma pidevalt teavitasin kolleege meie töö edusammudest ja loomulikult kui parlament oleks suutnud selle protsessi varasemal ajal lõpetada, oleks see olnud muidugi eelistatavam. kuid kahjuks me peame tegelema asjadega siis, kui see on võimalik. nõukogu ja Van Rompuy ei ole veel oma tööd lõpule viinud, meid ei ole teavitatud nende järeldustest ja parlament saab nüüd oma poolt välja tulla jõulise sõnumiga ja ma tahan selgelt välja öelda, et see on palju laiem kui komisjoni poolt esitatud seadusandlik pakett. ja ma tahan tänada kõiki neid, kes võimaldasid meil täna oma hääl kuuldavaks teha selgelt ühiselt Euroopa Parlamendis. suur tänu, härra Feio asume nüüd hääletuse juurde ja kõigepealt suuline muudatusettepanek lõikele üks, mida toetavad Rahvapartei konservatiivid ALDE ja Rohelised, sooline muudatusettepanek, raportööri, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. algne tekst, lõige kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm suuline muudatusettepanek raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see oli muudatusettepanek number kaheksakümmend kolm, kaheksakümmend kaks langes ära, kuna võtsime vastu muudatusettepaneku kaheksakümmend üks. praegu me kiitsime heaks kaheksakümne kolmanda muudatusettepaneku suulise muudatusega. Äh, kompromiss A suulise muudatusettepanekuga sotsiaaldemokraatidelt, et äh, kaasata äh, viide kompromissi tekstis artiklile sada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kompromiss B kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kompromiss C, osade kaupa hääletus. esimene osa on terviktekst ilma sõnadeta both and excessive surplus. ja teine osa koos nende sõnadega, seega ilma nende sõnadeta, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja need, kes äh, pooldavad nende sõnade sissejäämist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tundub, et on vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud IMCO kuues on kaetud, järgmisena kompromiss D, osade kaupa hääletus, esimene osa tekst ilma sõnadeta particularly in the euro area ja teine osa on koos nende sõnadega, ilma nende sõnadeta, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu seda tuleks kontrollida. hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kakskümmend üheksateistkümnele, seega vastu võetud järgmisena muudatusettepanek sada neli suulise muudatusega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuus suulise muudatusega, mis asendab teatud osad, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kompromiss F, osade kaupa hääletus, esimene osa ilma sõnadeta consulting of social partners ja teine osa nende sõnadega koos. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kompromiss G ja jällegi kahes osas. esimene osa ilma sõnadeta a three-tier approach ja nii edasi. ja teine osa koos nende sõnadega, kes on esimese poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena algne tekst, lisa üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kas me saaksime seda kontrollida? IMCO muudatusettepanek number üheksa tagasi lükatud. sada seitseteist on tagasi võetud, järgmisena IMCO kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO üksteist on kaetud algse tekstiga ei ole ja nüüd järgmise kompromiss I kahes osas, esimene osa ilma sõnadeta consulting social partners, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss J, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena sada kakskümmend neli suulise muudatusega tehnilistel põhjustel, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. algne tekst, toonane neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss ka kahes osas esimene osa teksti ilma sõnadeta particularly those in the euro area ja teine osa koos nende sõnadega, kes on po esimese osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. Äh, tasub üle kontrollida ka see on vastu võetud. kompromiss L. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Employment üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Employment kaks on kaetud. Employment kolm on kaetud. Employment neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis on kaetud. kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa on kaetud, employment üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, employment kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist on kaetud, kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist, kuu poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss M, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss N, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss O, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kompromiss kuu, viimase hetke palve osade kaupa hääletuseks, esimene osa. esimene osa selle lõige algusest kuni sõnadeni pace ja teine osa on selle lõigu teine osa, kes on esimese osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. järgmisena kompromiss R. esimene osa algab sõnadega establish ja lõpeb sõnadega union level ja teine osa on pärast semikoloni teine osa. kes on poolt, esimese poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kompromiss S, esimene osa ilma sõnadeta within the juriere, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa koos nende sõnadega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss U, kes on poolt. Te tahate kontrollida, kontrollida mida? saja seitsmekümne esimest, kontrollime saja seitsmekümne esimest kas kõik on hääletanud? see langes ära. Äh, kompromiss U, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kuus suulise muudatusega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõivekomisjoni seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud seda kontrollime üle, sada seitsekümmend üheksa. kas kõik on hääletanud, see on vastu võetud. sada kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud EMCO viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kolm on lisandus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, sada kaheksakümmend neli tagasi lükatud. sada kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss V kahes osas, esimene osa ilma sõnadeta increase ja nii edasi, euro ja teine osa, kes on selle poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksik V, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss X suuline muudatusettepanek kustutada viimane lause participate and represent the Commission in the work of the European Council, the ECOFIN Council and the Eurogroup. kas me kiidame heaks selle? see oli kompromiss X ilma viimase osata, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see oli suuline muudatusettepanek ja mitte osade kaupa hääletus. sada üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Y, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud osade kaupa hääletus, esimene osa tekst ilma sõnadeta. ja teine osa koos nende sõnadega. Favor of the first part, against abstentions, that's carried. And the second part, all those in favor, against abstentions, I think we're going to have to take a card vote. Udo. Entschuldigung, Frau Vorsitzende, ich glaube, äh, es hat im Moment vabandust, proua esinaine, mulle tundub, et praegusel hetkel oli segadus teise poolega ja me peaksime hääletusse, hääletust teise osa üle kordama. kas te saaksite hääletusel teha selgeks, kas äh, me häälet-, kas see pluss või miinus hääletusnimekirjas tähendab seda, et kas kustutatakse see osa siiski või mitte, mulle tundub, et teise poole üle hääletades ei saanud kolleegid aru, mille üle me tegelikult hääletame. jah me ähm, kõik teised osade kaupa hääletused äh, saime hakkama, see on samasugune. kõigepealt hääletasime me teksti ilma nende sõnadeta ja siis me hääletasime seda, kas äh, me tahame neid sõnu lisada või mitte. kui hääletasite jah, siis tähendab, et need sõnad on sees ja miinus tähendas seda, et äh, sõnad ei ole sees. nii et teie tahate neid sõnu ära võtta. ja lähme siis edasi. teeme sedasama elektrooniliselt, kuivõrd tulemus oli öö, väga piiripealne ja see on teine osa hääletusest, siis esimene osa oli, läks läbi. Okay, we seem to have paistab, et äh, härra Feio, kas te soovite sõna selles küsimuses äkki? Eh, proua esinaine, me hääletame selle lõigu üle, mis puudutab äh, riigivõlgasid. rahvapartei on siia kirjutanud miinusmärgi. proua esinaine nii, nagu te praegusel hetkel selgitasite meile, hääletasime me esimese ja kolmanda osa üle ja nüüd tuleks meil teise osa üle veel hääletada esimene, esimese ja kolmanda osa juurde on kirjutatud pluss, teise osa juurde miinus, nii et esimese ja kolmanda osa üle hääletasime me koos ja nüüd teise üle. jah, mul oli ainult kaks, me hääletasime kahes osas kõik, välja arvatud see äh, äh, resolutsiooni osa ja siis äh, resolutsiooni ise eraldi loomulikult on see üks oluline osa tekstis. nüüd, kus kõik on asjadega kursis, avame uuesti hääletuse et kas te tahate need sõnad orderly resolution siia sisse kaasata või mitte. pluss tähendab, et jah, miinus tähendab, et ei. Right. I think that that's uh, pretty obviously that they're not in. järelikult need sõnad jäävad siis välja ja nüüd lähme edasi muudatusettepaneku kakssada kaheksa juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, kaks originaalne tekst viiendas peatükis poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kakssada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja tööta äh, ei, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss ZB, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ZB on see või kaks B või? CB vist, äh, kakssada kakskümmend, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ZD, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ZC oli see, vabandust. kakssada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ZD, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ZE, kes on poolt, toetust, selle juures on suuline muudatusettepanek roheliste poolt, lisada järgmised sõnad after business taxation, making more extensive procedures against unfair tax competition, a large automatic exchange of information. selle suulise muudatusettepanekuga ja kelle, kellel on midagi selle vastu, nii et siis selle suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis äh, ZF hääletame kahes osas, esimene osa tekst ilma sõnadeta including the possibility of creation of a äh, European Common Treasury ja teine osa sealt sõnadest esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa sõnadega in Including Treasury, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ma pean siin koordinaatoreid lugema, mitte koordinaatoreid, nii tegelikult me ei peaks hääletust korraldama, aga lähme edasi, eelarve äh, number neli, see on juba hõlmatud äh, ja viis ka, IMCO kakskümmend, seega kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss ZG viimase hetke osade kaupa hääletuse nõue, esimene osa on tekst ilma sõnadeta and assess the feasibility of an automatic trigger mechanism for progressive ja nii edasi ja teine osa on need sõnad eraldi. niisiis, esimene osa hääl, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime seda siiski elektrooniliselt. kuna siin on mõned erapooletud, siis on olukord natuke segane. Uh, jah, siiski tagasi lükatud ja läheme edasi, muudatusettepanek kakssada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakssada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõivekomisjoni kaheksateistkümnes, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, aga tulemus ei ole eriti selge, kontrollime seda elektrooniliselt. okei okay.. And that is rejected by one and.... tagasi lükatud, väga head, kontrollisime üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm on juba hõlmatud ja algteksti hääletame siis äh, lisas üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromissiprojekt CI, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, algtekst üks, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend ei ole vastuvõetav. ja algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, ja algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AFCO arvamus kahes osas, esimene osa ilma sõnadeta and developing ideas for reform of the treaties ja teine osa need, on need sõnad. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja siis sõna, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud siis äh, põhjenduspunktide alg, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus kolm, tööhõivekomisjonilt on juba hõlmatud, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, kontrollime seda muudatusettepanek kaks viitepunktile number neli. That is carried um,. So we now the rest four we now go to citations. ja siis viitepunkt äh, viis kuni kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud, äh, tööhõive viienda kohta, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja põhjendus, et äh, või viitepunktid viisteist kuni kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive A on hõlmatud, muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist, kes on poolt,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 vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss ZK poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tööhõive D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss ZL poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss ZM kahes osas. esimene osa kõik välja arvatud sõnad were are unsustainable, need to pursued ja teine osa on siis need sõnad, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ZN poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO kolm on hõlmatud tekstiga juba, hääletame algteksti sellisel juhul. ja siis äh, põhjenduspunkt I, ori-, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss Z O poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AFCO üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AFCO kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd siis kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss ZB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss ZQ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO arvamus. sellega lisatakse lihtsalt sõnad lõppu, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve A on hõlmatud, eelarve arvamus B, kes on poolt, vastu, erapooletud. teeme uuesti. B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, eelarve C poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, eelarve D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja siis äh, viimane suuline muudatusettepanek raportööri poolt, äh, mida toetavad erinevad fraktsioonid, äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame kogu teksti muudetud kujul elektrooniliselt, hääletus on alanud. Right, so 32 in favour, 6 against, 3 abstentions uh,. Congratulations. ja kolmkümmend kaks poolt, uh, kuus vastu, kolm erapooletut. õnnitleme härra Feiert. Right, we are now moving on. nii, läheme nüüd päevakorrapunkti juurde number kümme, milleks on hääletus arvamuse üle ja meil on ka uus hääletusnimekiri. antud tegemist on härra Stolojani arvamusega. vabandust, mis? ei, me ei saa teha häälet-, kõik, me ei saa kõike koos hääletada, sest siin on muudatusettepanek neli. ei, vabandust, sotsiaaldemokraadid ei ole teistega nõus, nii et lõige üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, ettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kolm, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige neli, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ettepanek neli, poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nii, muudetud kujul tekst, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. Forty-one nelikümmend üks poolt, ühehäälselt arvamus vastu võetud, palju õnne, härra Stolojan! nii, sellega on kõik tehtud sellel hommikupoolikul, ei siiski mitte. üks hetk, meil on nüüd veel uuenduslik rahastamine maailma ja Euroopa tasandil, esimene arvamuste vahetus, raportööriks on proua Podimata kes soovivad lahkuda, palun tehke seda kiiresti ja vaikselt ja me anname sõna Annile. Thank you, Sharon, shall I start? suur tänu, Sharon. ma siis äh, hakkan oma ettekandega pihta. ja paluksin kõikidel väljujatel rääkida ukse taga, nii et Anni saaks oma sõnavõtuga pihta hakata. suur tänu kõigepealt öelda, et äh, meie arutelu uuendusliku rahastamise kohta, Olle, kas sul on mingi mure? jah. ehk et räägime täna esimest korda uuenduslikest äh, rahasta-, uuenduslikust rahastamisest tegemist on aruteluga, mida ei peeta mitte ainult Euroopa tasandil, vaid ka riiklikul tasandil ja üleilmsel tasandil. ja seda finantskriisi tõttu. sest äh, traditsiooniliste meetmete piirid tulid meile ette ja me nägime, et meil on vaja uusi finantseerimisallikaid. see küsimus on eriti tähtis just kolmel põhjusel. esiteks, meil on vaja leida uusi vahendeid äh, finantseerimiseks meil on vaja suurte projektide, ühiste projektide finantseerimiseks vahendeid. kliimavastane võitlus, ähm, areng kogu maailmas ja Euroopas on meie jaoks väga tähtis ähm, kahe tuhande kahekümnenda aasta tegevuskava eesmärkide ja ka milleen-, milleeniumi eesmärkide täitmine, seda on maininud ka ÜRO ja teiseks põhjuseks on selle küsimuse aktuaalsus. me peame vastama kodanike nõuetele, eriti just Euroopa Liidus, selleks, et äh, koormust jagataks paremini kui siiamaani. ning üks osa koormusest tuleb, näeb ju tegelikult tänapäeva, tänasest äh, finantskriisist ja finantskriisist vastutajad peaksid ka tõesti kulusid kandma. siin on kaks väga tähtsat tegurit, mida tuleks alati välja tuua ja mis Euroopa Parlamendi arvates ja eriti just meie komisjoni arvates peaksid olema väga tähtsad. esiteks, need arutelud äh, uuenduslike rahastamisvahendite üle on seotud uute auahnete finantseerimiseesmärkidega. meil on vaja finantsraamistikku ja ka järelevalveraamistikku selleks, et kaitsta investorite ja tarbijate huve. ning selleks, et tagada valuuta ja finantseerimissüsteemide stabiilsus ning veel üks tähtis vaatenurk finantseerimisvahendite puhul on minu arvates praegune arutelu majandusjuhtimise tugevdamise kohta. see ei ole raamistik, milles peaks rääkima uuenduslikest rahastamisvahenditest. natukene tuleks rääkida ka ajaloolisest arengust. raport, mida Euroopa Parlament ette valmistab, lähtub komisjoni teatisest ja siin räägitakse uutest rahastamisvahenditest. meil on võimalik siin näha kolme erinevat kategooriat. esiteks näiteks tehingumaks siis ka finantstegevuse maks FAT inglisekeelse lühendiga ja siis ka pangandusmaks. siis teiseks kliimavastase võitluse kliimavastaste muutuste alane võitlus, seal on ette nähtud maks ja kolmandaks siis uuenduslikud äh, finantsmeetmed arengueesmärkide täitmiseks. kas võiksin teile meenutada, kuna me oleme alustanud alles aruteludega? et Euroopa Parlament võttis umbes aasta tagasi resolutsiooni, millega palus komisjonil läbi viia äh, mõjude analüüs finantstehingu sisseviimise, finantstehingu maksu sisseviimise üle, kuid seda uuringut pole siiamaani veel läbi viidud. juunis nõukogu esitles uuringut börside maksustamise kohta ja seal olevat ja seal olevat räägitud ka sellest, et komisjon kavatseb järgnevatel nädalatel meile mingi ettepaneku teha. Belgia eesistujamaana on selle pannud sellega oma eesmärkide hulka. ning Belgia on oma eesmärkides pangandus- ja finantstehingu maksu arutlenud äh, kahel ECOFIN-i kohtumisel järjest nüüd on tähtis mõelda sellele, milliseid ettepanekuid meie toetame ja hoolimata sellest, sõltumata sellest, millised on meie prioriteedid, tuleb mõelda sellele, kuhu kulutada need tulud, mis tulevad uutest maksudest. tahaksin rääkida esimesest sambast, mis puudutab finantssektori maksustamist. meil on siin tööstuskomisjoni arvamus CO2 maksustamise kohta. peale selle on esitatud arvamus äh, arengukomisjonil tugevdatud koostöö kohta, mõeldes just äh, arengueesmärkide täitmisele. nüüd finantstehingute maks, see peaks olema selle arutelu keskpunktis ja on olnud ka viimastel päevadel. samamoodi on sellele keskendunud nõukogu. tahaksin nüüd avada arutelu ja saada teie arvamusi, eriti just finantssektori maksustamise kohta. kõigepealt tuleb öelda, et meil tegelikult on praegu päris positiivne suhtumine olnud finantssektorisse, mis pole aga loogiline, mõeldes, mis rolli finantssektor finantskriisis mängis. ja mõeldes ka selle, nendele suurtele eh, toetustele, mida liikmesriigid on maksnud eh, finantssektori toetamiseks nii et finantssektori puhul tuleks nüüd meil kasutada võimalust ja seada õiglus jalule, nii nagu kodanikud meid, meilt seda ootavad. ning meil on võimalik kaasa aidata ka sellele, et lõpetatakse süsteemi riskidega seotud tehingud nagu ka äh, katteta müügid ja muud sarnased äh, näited sellest valdkonnast. ning see arutelu on seotud ka meie viimaste otsustega äh, uue järelevalveraamistiku kohta, mille me vastu võtsime. ma arvan, et mitte keegi pole selle vastu, kui ma ütlen, et oleks väga hea, kui me jõuaksime kokkuleppele ka G kahekümne osas just finantstehingute maksu üle. ning meie parlament ja nõukogu peame nüüd mõtlema sellele, mida saaks teha Euroopa Liidu tasandil, kui G kahekümne raames ei jõuta kokkuleppele. seda sellepärast, et ma arvan, et äh, sõnad üleilmse lahenduse kohta on küll toredad ja ilusad, kuid sellest pole mitte mingit kasu, kui meil ei ole ette valmistatud Euroopa tasandil tegevuskava, Euroopa finantstehingumaksu. finantstehingumaksul Euroopas oleks küll tehnilisi tõkkeid, mida oleks vaja lahendada ja paljud küsimused on seotud just äh, Euroopa konkurentsivõime vähendamisega, kui me Euroopas finantstehingu maksu sisse viime mitmed ekspertide läbi viidud uuringud on näidanud, et äh, kui turg on hästi organiseeritud, siis äh, maks ei peaks olema väga kõrge. samal ajal aga maksu madala maksuga jääks ka turg atraktiivseks, sellepärast et turg on hästi organiseeritud. ja veel üks küsimus, mis puudutab äh, geograafilisi lõhesid. Ähm, finantsteenuste äh, maksu puhul finantsteenused on koondunud vähestesse liikmesriikidesse. ja ma arvan, et selle küsimuse lahendamisel võiksime me lihtsalt öelda, et suur osa maksutulust peaks ähm, minema nendesse riikidesse, kuhu on koondunud finantsteenused. nii et niimoodi saaksime geograafilise ebavõrdsuse küsimuse ka lahendada. siis on veel argumente, mis puudutavad pigem tehnilisi tegureid. ma arvan aga, et me alles oleme oma arutelude alguses ja Euroopa parlamendil on võimalik kõigepealt äh, nende küsimustega tegeleda ja vaadata, milliseid ettepanekuid teeb komisjon. tahaksin viidata sellele, et me siiski ei tohiks äh, takerduda ainult tehnilistesse küsimustesse. otse loomulikult tuleb neid lahendada, aga ma arvan, et me ei tohiks, äh, et me peaksime siiski puude taga nägema ka metsa ja me ei tohiks tehnilisi probleeme tuua ettekäändeks sellele, et me ei tegele selle küsimusega. nüüd veel ka ülejäänud finantssektori maksustamisvõimalused. finantstegevuse maks, eh, FAT, mida ma juba mainisin, siis ka pangandusmaks, pankade maks. Äh, see pankade maks oleks teistsugune kui finantstehingumaks. Need kaksteist maksu on mõeldud äh, kasumi maksustamiseks ja ei oleks seega reguleerivad või stabiliseerivad, nii nagu see on äh, finantstehingumaksu puhul nii et me peaksime endalt küsima, millised on meie prioriteedid. kus asub meie raskuskese? kas raskuskese on äh, eranditult suunatud ainult sissetulekule või me soovime uuenduslikke finantsvõimalusi kasutada ka äh, stabiilsuse tagamiseks ja kas me soovime spekuleerimist lõpetada. nüüd CO kahe maks. tähtsaks valdkonnaks tootvate majandussektorite jaoks on just see maks, sest keskkonna mõjusid ei tohi me ka ära unustada ja tootav majandus töötab tegelikult vastu meie äh, kliimamuutuste vähendamise eesmärgile. meil on nüüd võimalus kasutada siin saastaja maksab printsiipi ja niimoodi toetada keskkonnasõbralikke töökohti ja selles mõttes oleks CO2 maks väga-väga hea. Euroopa heitetega kauplemise süsteemi raames ei ole ju seda küsimust veel tegelikult äh, lahendatud. ja peale selle peaksime maksustamisel arvestama veel ka energiatarbimisega. nüüd äh, arengupoliitilised eesmärgid meil on Arengukomisjoni arvamus, mis on kaasvastutav selles küsimuses ja ka raporti koostamisel on meil kohe kindlasti võimalus neid küsimusi veel kord arutada. suur tänu, mul on veel sõnasoove, kõigepealt annan sõna variraporteeridele Olle Schmidt, Arlin ja Pervanš on palunud sõna. Äh, Udo ja veel keegi. Olli, palun. suur tänu ja tänu selle töödokumendi eest. Äh, tänud raportöörile. Äh, me taaskäivitame uue arutelu sel teemal meie komisjonis tegemist on äärmiselt keerulise teemaga ja ma pean möönma, et meil seisavad ees raskused, sest uuenduslik rahastamine on sõnapaar, mis tekitab teatud kahtlusi ja kõhklusi minus. ma pean tunnistama, et mulle ei meeldi see. kuid igal juhul me käsitleme nii palju erinevaid aspekte selle all ja ma tahaksin küsida, kas me tahame ühte tugevat alusteksti, kas see on meie soov? kui see on meie soov, siis meil on vaja ka tugevat maksustamist. siis me võime välja jätta süsiniku maksustamise, sest äh, see tegelikult õõnestab maksubaasi ja kuigi see on hea maks minu arvates, ja ma nõustun, et heitmetega kauplemise oksjonisüsteem ei lahendanud süsinikumaksu probleeme, kuigi me soovime luua keskkonnahoidlikke töökohti, sellest ei piisa. kuid mulle meeldib saaste maksab põhimõte, näiteks kui ma äh, lendan Brüsselisse, ma arvan, see on hea mõte ja tarbija saab sellest põhimõttest aru. kui me soovime sellist maksu, mis äh, ka tõepoolest äh, toetab arengumaade probleemide lahendamist, kus see on meie soov, siis meil on vaja samuti tugevat maksubaasi. ja minu põhisõnum on, sest ma leian, et, et nii riigid äh, kui ka need inimesed, kes elavad nendes riikides ja esindavad neid riike oma siin kojas, peavad ka oma kodumaal parlamentidele märku andma, et riigid peavad täitma võetud kohustusi äh, mis nad on võetud ÜRO egiidi all ja teiste rahvusvaheliste konventsioon. ja ma arvan, et praegu on see null koma neli protsenti Euroopa Liidus ja ainult väga vähesed riigid on suutnud täita null koma seitsme protsendilise äh, sihtmärgi ja see on liiga madal. ja kui riigid täidavad rahvusvaheliselt võetud kohustusi äh, ametliku arenguabi raames, siis oleks kummaline neile veel täiendavat maksulõivu peale panna, sest maksud tegelikult maksavad kodanikud, tarbijad ja tasuta lõunaid või kuidas neid ka ei nimetata, tegelikult pole. ja seetõttu minu seisukohalt on tegemist oluliste põhimõtetega äh,. rääkides nüüd sellest äh, palju kõneainet tekitanud maksust ja kui ma loen seda õigesti, seda teksti ja sain aru teie sõnadest. Te ütlesite, et me ei peaks takerduma tehnilistesse üksikasjadesse, sellega varjates poliitilise tahte puudumist. ma ei usu, et meie takerdume tehnilistesse üksikasjadesse. kuid meie kohustus on tegelikult ära kuulata ka need inimesed, kes leiavad, tegemist on probleeme tekitava maksuga ja selle kohta oli meil arutelu ka eelmisel nädalal, kui härra Trichet ütles, äh, kes leidis, et äh, probleem on palju laiaulatuslikum äh, kui kasusaajate ring. ka see on meie kohustus ära kuulata nii pooldajad kui ka vastuseisjad vaadates sellele, mida pakkus proua Peres eelmisel nädalal, me hääletasime äh, nädalat Perese komisjonis, kus toetati finantstehingute maksu. no proua esinaine vaatab kõhklusega, kuid isegi mina ja liberaalid hääletasid selle poolt kuid lõppkokkuvõttes äh, vihje peitub selles, pöördutakse komisjoni poole üleskutse kiiresti koostada tasuvusuuring, arvestades võrdsete võimaluste loomist ülemaailmsel areenil ja äh, vajalikul hetkel tulla välja konkreetse seadusandliku ettepanekuga ja see peaks olema globaalsel tasemel. Äh, selle ettepaneku tegid rohelised ja seetõttu mul oli lihtsam selle poolt hääletada. kuid ma tahaksin teada saada, kas ka teised kolleegid siin saalis arvavad, et meie peaksime sillutama teed Euroopa Liidus, viit-, võttes kasutusele selle maksu ära kuulamata, mida arvab maailm väljaspool Euroopa Liitu ja mida arvab G kakskümmend liikmed. kui teie vastus on jaatav siis minu kõhklused, kahtlused veelgi süvenevad. kuid ma pean möönma, et isegi see tekst, äh, mille me heaks kiitsime kriisikomisjonis, on selline, äh, äh, mis oli minule raskesti vastuvõetav, kuid lähtudes kompromissivalmidusest, me seda siiski tegime ka liberaalide poolt. kommenteerides pangalõivusid ja muud, siis ma arvan, et dokument kui lähtedokument on hea arutelu käivitamiseks. kuid samas ma pean ütlema, et kõigi nende erinevate maksude, trahvide, lõivude, mis iganes nime me neile ka ei anna, juures peaksime me mõtlema siiski lähenemisele. kui palju siiski tarbija lõppkokkuvõttes peab kinni maksma? Äh, oleks illusoorne mõelda, et meil on eraldi fond äh, hoiuste tagatise jaoks, äh, vaidluste lahendamise jaoks ja äh, investeeringute tagatiste jaoks ja mitte keegi nendesse fondidesse raha ei maksa. meie kodanikena, tarbijatena, pangaklientidena maksame ju kinni ja seetõttu me peaksime tegutsema ettevaatlikult. igal juhul äh, ma tänan proua Padimatot selle huvitava arutelu käivitamise eest ja äh, töödokumendi koostamise eest. meie fraktsioonis oli raskusi selle teemaga. oli neid, kes jõuliselt pooldasid neid mõtteid, ma ei maini nende nimesid, te peate ise need välja selgitama ja oli ka neid, kes olid väga vastu ja ilmselt samasugused äh, tendentsid valitsevad ka teistes fraktsioonides. ma tahtsin rääkida ausalt teiega, ma loodan, et te saate oma raportile tugeva fraktsioonilise toetuse, kuid kunagi ei tea, kuidas asjade käik kulgeb. härra Strejšek. Olle Schmidt, kes kirjeldas seda, kui suur oli arvamuste laknevus eh, liberaalide seas, eh, kui ta ütles, et ta püüab sellele raportile toetuse saada. kõik mõistavad, kui oluline see küsimus on. minu jaoks, minu jaoks isiklikult tähtsus peitub mitte niivõrd äh, selle teksti sõnades, sõnastuses, vaid sellest, millist vaimsust ta kannab. väga palju sõltub sellest, kuidas kulgeb arutelu meie komisjonis. ja seda me ei tohiks unustada Äh, kui ma lugesin töödokumenti, siis äh, esimene mõte oli mul, miks me vajame uuenduslikku rahastamist. Olle Schmidt ütles, et temas tekitas see teatud kahtlusi ja ka minus. see tõepoolest on kõhklusi tekitav, äh, sest nii nagu uuenduslikku rahastamist selles dokumendis kirjeldatakse, Äh, on see kas maksude suurendamine või uute taksude, äh, uute maksude leiutamine. me peaksime suhtuma avameelselt majanduslikusse terminoloogiasse ja kuna majandusteoorias on juba vastavad mõisted olemas, siis me peaksime olema poliitiliselt korrektsed. arvestades seda, et mitmetes liikmesriikides on olnud finantskriis, äh, otsitakse võimalusi uute maksude kehtestamiseks. ja ka Euroopa eelarve arutelu nõukogus saab olema väga raske ja on selge, et nõukogus on tugev liikmesriikide blokk, kes ei ole valmis teatud asjade eest arved kinni maksma. kuna neil on oma eelarveraskused. see on üks äh, stiimuleid uuenduslike rahand-, rahastamisvahendite otsingutel. uuendusliku rahastamise käigus on vaja loomulikult uusi maksusid, sest Euroopa Liidu institutsioonid on muutunud nii ambitsioonikaks, et traditsioonilistest rahastamisallikatest ei ole enam vahendeid nende tegevuse rahastamiseks. ja me ei suuda nende ambitsioone ohjeldada ja seetõttu meil on vaja täiendavaid vahendeid. ja kolmandaks, raportöör ka mainis seda avameelselt. tegemist on poliitilise katsega karistada teatud inimrühma finantskriisi põhjustamise eest. pangad ja finantsasutustele kehtestatakse mitmesugused lõivud, maksud, sest nemad on süüdi finantskriisis. mina ei ole sellega nõus. kuid ma tunnistan, et meie komisjonis on see domineeriv seisukoht ja ka parlamendis. ja selle alusel ma näen kolme põhjendust uuendusliku rahastamise soovimisele. ma ei tea, kas ma kallun teemast kõrvale, kuid mind üllatas see, et dokumendis ei räägida sellest, et mõned Euroopa Liidu institutsioonid on asunud kokkuhoiupoliitika teele, eelarve vähendamisele. kas me ei peaks sellest rohkem rääkima? möödunud nädalal Brüsselis me nägime, kuidas liikmesriike kutsuti üles fiskaalkonsolideerimisele riikides. me kõik teame, mis toimub liikmesriikides ja poliitikutena me ei saa käed puhtaks pesta ja öelda, et see meisse ei puutu. Euroopa Liit, Euroopa Liidu institutsioonid peavad hakkama oma püksirihma koomale tõmbama ja pingutama. on võimalik vähendada projektide rahastamist, um, lahti saada mittevajalikest ametitest, agentuuridest. ärge mõistke mind valesti. ma ei taha teid tahtlikult provotseerida, kuid on pidevalt üle küsimus, kas Europarlamendil on vaja tegelikult kolme tegevuskohta. see on üks kokkuhoiu võimalustest Euroopa Liidu institutsioonid peaksid hakkama kulusid kokku hoidma ja see vähendaks survet ka uute maksude kehtestamisele. ma ei taha laskuda finantstehingute maksustamise teema üksikasjadesse täna. sest mitmed eksperdid minu teada on seisukohal, et et äh, see põhjustab rohkem probleeme kui kasu ja selle korraldamine ning töölepanemine saab olema palju raskem, kui me praegu endale tunnistame. finantstehingute maksustamine on pankade karistusviis mina ei loomulikult propageeri pankasid ja riskifonde, kuid pangad ei ole üksinda süüdi finantskriisis. finantsturud on põhisüüdlased ja seetõttu me ei peaks oma karistusteravikku pankadele suunama. euro võlakirjade küsimuses me peaksime ära ootama, mida arvab Ecofin ja milline saab olema rahandusministrite seisukoht. me peame ära kuulama Euroopa riikide juhid, las nemad mõtlevad selle asja põhjalikult läbi. Äh, üks asi on eurovõlakirjade väljalaskmine, kuid nende tähtajad ja muud küsimused on olulised ja lõppkokkuvõttes ma saan lubada raportöörile, et äh, konservatiivide fraktsioonis äh, arutelu toimub, ma ei oska praegu öelda, milline saab olema enamuse seisukoht, me püüame teiega teha koostööd, et äh, saavutada tasakaalustatud tekst ja ma loodan, et see tekst peegeldab ka tavakodanike arvamust. tänan, järgmisena Philipp. ma ei tea, kas üks tekst saab kõikide tavakodanike arvamusi kajastada, et siin tsiteerida äh, eelkõnelejad, sellepärast et eurooplased ei mõtle kõik ühtemoodi ja minul on selle üle ainult hea meel. ja ma alustaksin, vabandust, et kasutan seda sõna, kuid alustaksin tähelepanekuga, et kui me rääkisime majanduslikust juhtimisest, siis oli meie saal täis ja ma mõistan hukka siinkohal Rahvapartei puudumise, ma ma ei tea, kas te olete selle raportöörid, aga, aga igal juhul ma, ma, ma saan küll aru teist, aga, aga ma leian, et see näitab huvi puudumist poole, ühe osa vastu meie võrrandist, me teame, et me peame tegema midagi ka tu-, tulude osades äh, ja rahastamise osades ja ma, kui selline suur fraktsioon on puudu, siis ma ei ole küll vihane, aga ma leian, et see näitab, kuidas meil puudub tähelepanu väga kriitilise tähtsusega küsimuse suhtes. aga nüüd siis ärimaailma vajadused. ma ei usu, et keegi meie seast äh, armastaks äh, makse maksude kui selliste pärast. kui me rakendame maksustamist, siis äh, seda põhjendatult ja praegusel hetkel on meil põhjust investeerida. me teame, et meie investeerimisvajadused on äärmiselt suured ja me ei saa neid enam edasi lükata järgneva kahekümne aasta võrra. ja ma arvan, et investeeringud Euroopa majandusse on vajalikud selleks, et Euroopa majandus muutuks üheks juhtivaks majanduseks kogu maailmas kahekümne esimesel sajandil kui me arvame, et me suudame kulusid kärpides äh, liidri kohale saada, siis äh, me oleme rumalad ja me kõik teame, et äh, see nii ei ole. me peame investeerima väärtuste loomisse ja investeerima haridusse, seega teadusuuringutesse, uuendusse ja infrastruktuuri. mõte, öelge selliste asjade peale nagu näiteks Euroopa äh, jaotusvõrk, nutikas jaotusvõrk ja nii edasi, me teame, et meil on seda vaja ja meil on vaja väga pikaajalisi investeeringuid ja ma, me teame, et erasektor sellega üksinda hakkama ei saa. mõelge peale äh, näiteks tunneli peale ja erasektor äh, ei suutnud sellega toime tulla. me teame, et me peame investeerima ja me loomulikult äh, me ei peaks mitte investeerima ainult riiklikke vahend, vahendeid, meil on vaja ka erainvesteeringuid isikute, ettevõtete erainvesteeringuid, kuid me teame, et ka erasektori investeeringutest üksinda ei piisa. nii et me teame, et meil on vaja kulutada, me teame, et meil on vaja investeerida kas on võimalik meie kulusid äh, optimeerida? jah, loomulikult ja me peame seda ka tegema vägagi kirglikult, kuid see ei äh, vähenda siiski investeerimise vajadust ja meil on vaja uuenduslikke rahastamisvahendeid seetõttu. ja me teame, et kui me tahame töökohti luua ja tahame seda teha tõsiselt, siis peame jätkama maksukoormuse vähendamise teel tööhõive vallas, töötulu vallas. me teame, et see on küll rumal, kuid kui me samal ajal tahame äh, väärtus, väärtuste äh, loomist sisuliselt äh, kiirendada, siis tuleb keskenduda inimtööle. me peaksime keskenduma energiale, ressurssidele. me teame, et me peame maksustamist vähendama inimväärtustel, me ei pea mitte jääma püsima oma maksutasemele, vaid peame vähendama ja kuskilt see raha peab sellisel juhul ju tulema. siin ei ole küsimus selles, et kas me tahame kedagi karistada või mitte. me tahaksime lihtsalt leida õiged rahalised vahendid, õiged ressursid. ja ma tahaksin ka tagada, me tahaksime tagada ka samas riigi rahastamissüsteemide jätkusuutlikkuse, me, me, kulud peavad olema mõistlikud, põhjendatud, võimalikult tõhusad, sajaprotsendilist tõhusust ei ole, ma võin teile seda öelda, ma kogu, kogu aeg korrutan teile oma kogemuste käigus õpitut, aga kahekümne viie aasta jooksul ma nägin, kuidas erasektoris samuti raha kulutati, kuidas tehti rumalaid otsuseid, nii et mingisugust tõhusat, sajaprotsendiliselt tõhusat tõhusat raha kasutamist ei ole, aga loomulikult erasektoris annab siis ta siiski tõhusamalt teha. mis puudutab aga uuenduslikku rahastamist, me oleme täielikult nõus, et meil on seda vaja, me usume, et Euroopa peaks mängima liidrirolli. üks Euroopa riik ei saa selle ülesandega üksinda hakkama, aga meil on vaja kriitilist massi, kutsuge me seda turuks, ehkki turg võib-olla ei ole kõige parem mõiste, aga viie miljardi inimese tuju suudab äh, uuenduslikku rahastamist äh, uuenduslik rahastamine äh, kui finantstehingu, tehingumaksu näol on üks võimalus ja finantstehingut me toetame ja siis me peame seda tegema võimalikult lihtsalt, see tõenäoliselt on ka liberaalide ja ECR fraktsioonile meeltmööda finantstehingumaks oleks võib-olla kululiselt kõige tõhusam maks, mis on vähegi võimalik, sellepärast et e, finantstehingumaksu rakendamise või jõustamise kulu on, on naeruväärne võrreldes e, tulumaksu e, suurendamise võimalustega. ja siis mulle ühesõnaga see finantstehingumaks meeldib. mis puudutab energia maksustamist, kahju, et Ollet ei ole, sellepärast et Tolle seda seal mainis, aga see mahastamine on, on, noh, on ette nähtud ka selleks, et äh, rak-, et luua investeeringuid, meil on vaja energiamaksu, meil on vaja CO2 maksu selleks, et äh, investeerida nende maksude kadumisse nii-öelda, ühesõnaga. Äh, meil on vaja energiamaksu selleks, et finantseerida investeeringutesse, mida, mis on vajalikud selleks, et see maks saaks ära kaduda, nii et, et kaks on omavahel seotud ja vägagi loogiliselt kui me oleme innovatiivsed, siis ma leian, et äh, kuidas nüüd öeldagi, ühtlust, mitte ühtlustatuma, mitte harmoniseerutuma, vaid me peaksime minema rohkem konsoliseerituma äh, ärimaksu juurde, see on minu arvates äh, innovatiivne lähenemine, ka mina leian, et see on, mina leian, et see on üks osa innovatiivsest lähenemisest maksuküsimustes ja me kõik, kui me lubame maksukonkurentsi, kaevame iseendale aegu ja maksupettuse vastane võitlus, võib öelda, on ka innovatiivne, aga kuna me seda ei tee, siis ma jätan selle üldsegi praegu kõrvale. aga lõpetuseks tahaksin ma öelda ka mõned üli, üldisemat laadi märkused. kõigepealt, siin ei ole küsimus mitte ainult selles, et meie riigieelarve vahendid peavad olema tasakaalus. oluline on see, et Euroopa Äh, me, meie, meie jaoks on mängus Euroopa konkurentsivõime sõna, mida Euroop-, äh, rohelised ei kasu eriti, kasuta eriti palju. vaadake neid sadu miljard, miljoneid, mida Hiina praegu on investeerimas. praegu, mitte homme, vaid praegu. praegu pannakse mm, Hiinas üha rohkem äh, taastumata energia kasutavad jõujaamu kinni, nad äh, investeerivad rohelistesse energiajaamadesse, rohelistesse, rohelisse transporti. kas me tahame, et Euroopa jääb maha või me tahame, et Euroopa oleks liidrirollis? mina otsustan selle liidrirolli kasuks ja kui me tahame seda saavutada, siis tuleb meil seda teha innovatiivselt. ja nüüd veel üks kontseptsioon, mida ma tahaksin puudutada. meie komisjonis ja meie kojas ka puudutatakse seda kontseptsiooni sageli, nimelt võrdsed tingimused lugupeetud sõbrad, võrdseid tingimusi ei ole, võrdseid mängureegleid ei ole, kui meil ei ole üldist äh, maailma tasemel juhtimeid, isegi meie lapsed teevad seda, võrdseid tingimusi ei ole. võrdsed tingimused tähendavad seda, et meil on äh, sellised sotsiaalkindlustusstandardid nagu Hiinas. mina, mina ei usu, et meie sellist võrdset, selliseid võrdseid mängureegleid tahaksime. kui me tahame, et Euroopa oleks juhtiv sotsiaal- turumajandus, siis me, tuleb meil asjad kätte võtta. kui me tahame, et Euroopa oleks liidrirollis maksustamise koorma üleviimisel äh, tööjõult mujale, siis äh, me peame sellesse ka investeerima ja keskenduma. ja siis äh, küsimus, mida küsitakse sageli, kas maksumaksjad maksavad? kas kodanikud maksavad? siin on erinevaid aspekte küsimus on õigluses. kodanikud, kas nad tahavad või ei taha, maksavad. meie kasiinomajanduse kulusid äh, me maksame, me maksame ja ma mõtlen meie, meie Euroopa Parlamendi liikmed paraku ei maksa eriti palju, meie, meid see väga ei puuduta. aga kõik kodanikud äh, maksavad ja maksavad kallist hinda. niisiis, kas äh, see maks saab olla õiglasem ja tõhusam? selles seisneb küsimus maksuõiglus on siin väga tähtsal kohal. mit-, kas mit-, mitte ainult astmelise maksuga äh, küsimus, vaid see, kas me äh, maksustame õigeid asju, finantssektori maksustamine, mak-, äh, kus toodetakse suurt kasumit, aga lisandväärtust majandusruumi väga palju ei tooda, see on minu arvates õiglane. ja teine oluline aspekt on tõhususe aspekt. ma arvan, et kodanikud on valmis maksma, kui äh, nad äh, saavad oma, oma investeeringute eest midagi, kui nad saavad hea hariduse, äh, head infrastruktuurid, konkurentsivõimelise majandusruumi. kui me suudame seda saavutada, siis kodanikud maksavad hea, hea meelega. kas me suudame kõiki neid valdkondi parandada? jah me suudame neid parandada. aga kui me räägime siin majanduslikust juhtimisest, siis ei tohiks me keskenduda ainult sellele, et me kulutame mõistlikult rahasid, vaid me peaksime äh, rakendama ka väga rangeid meetmeid, et tagada selle, et me kogume oma rahalised vahendid mõistlikult ja siis äh, ma mainisin ka riikide kaupa aruandlist, ka see on selline innovatsioon, et äh, see tuleks samuti siia kaasata, sellepärast et äh, Äh, loomulikult me tahame, et kõik maksaksid oma osa, aitäh! suur tänu, meil on, äh, oleks väga tore, kui meil oleks riikide kaupa aruandlus kõikides raportites, eks ole. Arlin, palun. väga palju on siin juba ära öeldud ja mina tahaksin kõigepealt avaldada tunnustust meie raportöörile ja tänada teda selle töödokumendi eest. siin on juba öeldud, et tegemist on, on küsimusega, mille üle me oleme arutlenud juba parlamendis, meile on juba esitatud äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve äh, raporti äh, muudatusettepanekud, kriisikomisjon on juba rääkinud Euroopa maksust ja, ja hääletanud selles küsimuses ja väga oluline on, et meie jääme oma komisjoniga liidrirolli erinevate Äh, võimaluste üle ja selle üle, kuidas meie uued meetmed võiksid toimuda. ma olen nõus sellega, et põhimõtteliselt saastaja maksab põhimõte on õige ja me ei tohiks unustada seda, et just nimelt uuendamine, uuenduslik rahastamine äh, loodi finantssektori poolt, kes meid kriisi viib äh, põhimõtteliselt nad lõid süsteemi, mille eest pidi hiljem maksma maksumaksja ja praegusel hetkel finantssüsteemis nad on ainuk-, finantsinstitutsioonid on ainukesed institutsioonid, kes praeguses kriisiolukorras kasumit teenivad ja ma ei arva, et siin on mingi, tegemist mingi karistusega, aga lõpuks ometi me sunnime finantssektori vastutust kandma meie majandusruumis ja ma arvan, et see on meie küsimus, meie, meie ülesanne ja see on meie vastutada meie komisjonis ja me peaksime me tuletama ka endale meelde, et need summad, mida maksumaksjad maksid pankade päästmiseks, olid märkimisväärselt suuremad kui see, millised tulud tulid maksu millised tulud tulid finantsasutustest maksuametitele Äh, üle kogu Euroopa ja see on juba iseenesest argumendiks, miks me peaksime sundima finantssektori asutustel käituma vastutustundlikumalt ja ma olen nõus ka nende kolleegidega, kes ütlesid, et me peame meeles pidama, et äh, meil Euroopas on meil äh, küsimärgi all konkurentsivõime, see ei tähenda seda, et me ei peaks julgeid samme astuma oma finantssektoris ja nende vastutusele võtma, vastutustundlikumaks muutumises, aga igal juhul ma leian, et et raportöör peab siin küsimusele lähenema laiapõhjaliselt ja mul on väga hea meel, et raportöör ei ole keskendunud mitte ainult energiamaksudele, vaid ka arengumaa maadele ja ma tean, et ka Arengukomisjon tegeleb selle küsimusega ja jällegi, kui meil oleks olnud vastutustundlik finantsteenuste sektor, siis me ei peaks mõtlema praegu sellele, kuidas me kulume, kogume rahalisi vahendeid arengumaadega seoses, aga kuna finants äh, finantssektor on tekitanud äh, vara spekula-, spekulatsioonidega sellise olukorraga kolmandas riikides, siis tuleb igal juhul ka seda äh, arvesse võtta ja hinnata, siin ei ole arutelu all mitte ainult Euroopa majandus, vaid ka arengumaade majandus. mul on väga hea meel, et härra Lamberts tõstatas selle küsimuse, mida tahavad inimesed, on täiesti selge, et inimesed ja avalikkus on meist ees selles arutelu, meist ees selles arutelus ja põhimõtteliselt nad peavad kaks korda oma käe kaskus, taskusse pistma, et sealt raha välja otsida mitte selleks, et pankasid ainult päästa maksu, maksjate toetuste abil, vaid nüüd me tahame ka, et nad peaksid oma, oma kulusid kärpima tänu finantsteenuste finantssektoritele. ja ma ei ole nõus sellega, et finantssektorit ei saa siin süüdistada, sellepärast et ma leian, et praegusel hetkel maksumaksjad peavad maksma kahekordselt ja me peame vaatama, kuidas me siiski saaksime sisse viia mingisugused innovatiivsed finantsteenuste rahastamise mehhanismid või finantsteenuste maksustamise mehhanismid. ja siin on mainitud ka lünkasid, ma arvan, et me peaksime suhtuma väga ettevaatlikult nendesse liikmesriikidesse, kes ütlevad, et nad on finantsteenuste maksu poolt. aga meie peame olema oma aruteludes äärmiselt ausad. meil ei ole mingisugust mõtet, kui meil on, on meil mingisugune panganduslõiv aga samal ajal äh, otsustab äh, valitsus äh, kärpida äri ja e-, e-, ettevõtlusmakse ja ettevõtlusmaksu taset pangandussektoris ja finantssektoris, mis tähendab seda, et finantssektor tegelikult ei maksa rohkem makse. kui me teeme selliseid mahhinatsioone, siis avalikkus saab sellest aru, me ei saa ühe käega võtta ja teisega tagasi anda, me ei saa selliseid äh, turundusnumbreid, turundustrikke äh, teha, öeldes, äh, et me nõuame küll finantssektorilt vastutust, kuid samas anname me kõik nende antud rahalised vahendid neile tagasi, nii et tegelikult nad ei vastuta millegi eest, ma arvan, et meie komisjoni ülesanne on olla väga ranged ja, ja väga hoolikalt äh, keskenduda meie võimalustele ja vastata sellele, mida meie kodanikud ja avalikkus tahavad ja meie kodanikud ja avalikkus tahavad vastutustundlikumat pangandussektorit, kes ka oma rahalisi vahendeid mängu paneks, mida praegu ei tehta ähm,. Merci, beaucoup de choses per. Pervanš, tänan. palju, mis ma tahtsin öelda, on juba Philippi ja Arleni pealt ära öeldud, seetõttu ma räägin lühidalt ma tahaksin tänada Anni Podimatot oma raporti tutvustamise eest. minu arust sai ta suurepäraselt hakkama sellega, kuid jääb õhku siiski suur küsimus. uuenduslik rahastamine hõlmab praktiliselt kõiki maksustamisküsimusi, rääkides maksudest siis Euroopa Liit on siiani tegelenud ainult käibemaksuga. ja selles valdkonnas teiste uuenduslike maksudega ei ole siiani tegeletud. meile esitatud esimene dokument näitab, et uuenduslik rahastamine ei piirdu ainult maksustamisega, äh, kuid see samuti tähendab Euroopa Liidu rahastamissuutlikkust. me vajame seda arutelu täna, see on oluline arutelu, sest äh, nii äh, riiklike kui eraisikute võlgade olukord on selline, mis raskendab vajalike investeeringute rahastamist ja need on investeeringud, mis me vajame meie seisvate väljakutsete lahendamiseks. me vajame pikaajalisi investeeringuid, mis võimaldavad meil muuta meie eluviisi, luua töökohti ja viia meie ühiskonnad vastavusse vananeva elanikkonna vajadustega. seda me ei suuda saavutada meie kasutuses olevate vahenditega samaaegselt aga me peame mõtlema sellele, milleks need maksud on mõeldud. maksul on alati kaks eesmärki, ühelt poolt äh, saada rahalisi vahendeid investeeringute rahastamiseks, hädavajalike investeeringute tegemiseks ja Euroopa Ühendus tervikuna peab selle üle kontrolli saada, kuid maksudel on ka ümberjaotamise eesmärk ja minu jaoks on see teine tegevustelg äärmiselt oluline. mõnikord jääb mul mulje Euroopa Liidus, et sellest nagu ei tohi rääkida, see on nagu tabuteema. ja kõikides meile esitatud ettepanekutes peaks kajastuma mõlemad eesmärgid, me võime lisada ka kolmanda eesmärgi üleminek tööjõu maksustamiselt kapitali maksustamisele me peaksime hoolikamalt läbi vaatama ka tulude ümberjaotamise aspekti. kõige uuenduslikumad ja tõhusamad rahastamisvahendid, vahend, vahendite hulka kuulub äh, finantstehingute maks. ma võib-olla olen ambitsioonikam kui Olle Schmidt, kui ta ütles, et esimeseks sammuks Euroopa Liidus oleks just selle maksu sisseviimine ja ma arvan, et seda tasub raportis kajastada. ja kui me räägime finantstehingute maksustamisest, siis selles osas on vaja väga palju veel ära teha, äh, peaministrid, presidendid peavad nõustuma sellega, kuid rahandusministrid ei poolda seda ja seetõttu meil on vaja käivitada poliitiline debatt me peame ühendust võtma ka finantsturgude tegijatega, loomulikult nemad ei ole sellest eriti huvitatud ja varjuvad tehniliste argumentide taha. kuid me peame siiski ka nende poole pöörduma, selgeks tegema neile, et ei saa keelduda panga reservide suurendamise nõudmisega, finantstehingute maksu kehtestamisega sest teie käsutuses on rahalised vahendid, mida tuleks kasutusele võtta majanduse rahastamiseks. sellest me peaksime lähtuma dialoogi alustamisel. kuid äh, ma arvan, et see arutelu ei peaks olema kiiruga läbi viidud, me ei peaks liiga kiirustama äh, kui me rääkisime Tobini maksust, kas me mõtlesime ainult äh, vajalikest rahaliste vahendite arenguriikide abistamiseks või ka liikmesriikide jaoks? Äh, kas see oli mõeldud eelkõige investeeringute tegemiseks Euroopa Liidus? meil on mitmeid valikuvõimalusi ja me peame need hoolikalt läbi vaatama. mina eelistaksin, et nad rahastaksid Euroopa Liidu eelarvet, kuid ma olen kindel, et mitte kõik ei nõustu minuga. ja rääkides nüüd süsinikumaksust, mina igati pooldan seda mõtet eriti seetõttu, et sellega kaasneb teatud hinnakoonduslik mehhanism, mis võimaldaks meil saavutada seatud eesmärke energiasõltuvuse vähendamiseks ja paremaks võitluseks kliimamuutustega. ja seda kõike üheaegselt. sellega me saavutaksime seatud maksueesmärgid, aga kuidas jääb sotsiaalse õiglusega? me võiksime lisada täiendava samba Äh, kriisikomisjonis koostatud raportis me ei jõudnud selleni, ma püüdsin seda raportit sisse viia. meil peaks olema teatud energiaalane kaitsekilp. Äh, kui me tahame kehtestada nõnda-öelda keskkonnamaksu, süsinikumaksu, siis me ei peaks sellega karistama ühiskonna vaesemaid kihte, sest just need vaesemad on need, kellel on raskusi oma eluaseme ja muude maksude maksmisega, seega neid mõjutab selline maks eriti tõsiselt ja rääkides eurovõlakirjadest. ma arvan, et nüüd on õige aeg selles suunas edasi liikuda ja me peaksime võtma selle kasutusele rahastamisinstrumendina selleks, et saada vajalikke vahendeid investeeringute jaoks ma toetan Philip Lamberti mõtet, et, et kui me soovime harmoneerida maksubaasi, siis see omakorda kujutab ennast uuenduslikku rahastamisvõtet. põhimõtteliselt me peaksime seda mõtet toetama. ja lõpetuseks. Äh, pankade maksustamise direktiivi läbivaatamine, kas see on uuenduslik lähenemine? mida võiks kaasata näiteks sellele, et teatud usalduspangad peaksid ka kuuluma selle vastustamise alla ja mulle tundub, et me oleme koostanud pika soovide nimekirja, mida Anipanimaate peaks oma teksti kaasama. paar sõnavõtjat on veel ja neid on üsna palju, ma ei saa kõikidele sõna anda ja kui need on ammendunud, siis ma annan taas sõna Podimatole ja võib-olla ka komisjon võiks tutvustada meile olukorda mõjuhinnanguga, aga Uudo järgmisena. Ähm, jah, pärast seda, mis siin öeldi, tahan ainult paar kommentaari teha. kui arvandmed, mis mulle on esitatud, on õiged, siis Euroopa Liidul on pankade päästmiseks antud liikmesriikidele kakskümmend, kolmkümmend protsenti SKT-st, SKT-st, mitte riigieelarvest. see on raha, mis äh, umbes kuuekümne protsendi, ku-, see on raha, millest umbes kuusteist protsenti on juba välja makstud, kui need arvud on õiged kolleeg Stretšek, nende numbrite valguses ei ole küsimus enam selles, kas kedagi tuleks karistada või mitte, vaid küsimus on selles, kui kaua me võime maksumaksjatelt oodata selle kriisi finantseerimist. ja järgmine küsimus, konkreetne küsimus, kes maksab kinni järgmise kriisi? kolleeg Strejček, kui me koos läheme valimisringkondadesse, ükskõik kas teie või kellegi teise omasse, siis tuleb teil selgitada kodanikele, miks te täna hommikul, kui te ostsite sarvesaia või tassi kohvi või teed või kui te nüüd lähete sööklasse lõunat sööma, siis miks te maksate käibemaksu oma söögi pealt, ükskõik mida te siis sööte miks peab maksma tassikese kohvi eest käibemaksu? miks aga need, kes automatiseeritud äh, menetluste kaudu miljoneid eurosid äh, teenivad äh, ainult mingeid tehinguid tehes, mingit raha ühest kohast teise liigutades, miks need inimesed ei maksa käibemaksu? Lähme üheskoos, kas minu või teie valimisringkond ja vaatame, kas meil õnnestub inimesi veenda. kas tavainimesed leiavad, et on õiglane see, et tassikese kohvist tuleb maksta käibemaksu, et lõunasöögist tuleb ma-, käibemaksu maksta, aga selle eest, et miljardeid ümber maakera äh, pilluta-, laiali pillutatakse, et selle eest ei tule käibemaksu maksta. Need on arutelud, mida tuleb pidada jah, meil on tõesti palju küsimusi, mis on väga head, nii et meil ei ole puudu headest küsimused. aga me peaksime kõigepealt vastama küsimusele, kes maksab kriisi kinni ja mille eest. see on küsimus, mis mini-, inimesi huvitab ja ma olen veendunud, et paljud inimesed siin maa peal tõesti tahavad ka seda teada. kolleeg Lambert küsis siin, et kas me tõesti peaksime juhtimise enda kätte võtma. ma leian, et jah aga kallis kolleeg Lambert, ma arvan, et ma tean, mis on tulemus. tulemuseks on see, et nõukogu tuleb rahvusvahelistelt kohtumistelt tagasi, komisjon tuleb rahvusvahelistelt kohtumistelt tagasi ja ütleb meile, et ilm oli kole ja teised ei tulnud kohale ja et sellepärast on asi väga raske ja et me oleme väga raskes olukorras, sest me ei tea täpselt, mis juhtub ja et veel tuleb paar uuringut läbi viia selleks, et teada saada, kas on väga hull, kui me mitte midagi ei tee ja just selliseid arutelusid hakkame me pidama. ja kallid kolleegid, tõesti, ma enam ei jõua, ma ei taha enam neid arutelusid pidada. ja ma leian, et me peaksime, kui see komisjon siin endast tõesti midagi arvab ja oma kodanikke esindada tahab, siis peaks meie majanduskomisjon siin ütlema, ja ma arvan, et mitte minu fraktsioon, vaid ka teised fraktsioonid peaksid ütlema, et aitab küll, see meid enam ei rahulda, sellepärast et kodanikud on meile andnud hoopis teistsuguse ülesande. jah, ma olen selle poolt, et Euroopa võtab juhtohjad enda kätte, ma olen selle poolt, et Euroopa näitab, et äh, mõistuse, mõistusega ja julgusega on võimalik seda küsimust lahendada, meil on vaja kõikide fraktsioonide toetust äh, nii et aidakem kolleeg Padimatal seda raportit koostada, sest tõesti, väga huvitav on näha, keda see küsimus huvitab ja keda mitte. palun aidake teha kaastööd, tehke konstruktiivseid märkusi selleks, et parlament saaks edukalt selle raporti valmis. aitäh! ja nüüd äh, järgmine kõneleja. suur tänu! ma arvan, et saan teha lühidalt, sest minu arvates kolleeg Padimata lähenemine on suurepärane. ta, ta tõi välja väga paljusid asju, mis mulle väga meeldisid, kuid mul oleks üks poliitiline küsimus, mis osaliselt äh, on jätkuks sellele, mida ütles Uudo. esimees, üheteistkümnendal, kaheteistkümnendal novembril, kui ma õigesti mäletan toimub Soulis G kahekümne kohtumine. sellepärast järgmine küsimus. kuidas Euroopa Komisjon ja Euroopa valitsused, mis osalevad sellel tippkohtumisel, kas nad lähevad sinna kohale ja millest nad kavatsevad seal rääkida, kas nad räägivad uuenduslikust rahastamisest, kas nad räägivad finantsteenuste maksust? ma küsin seda sellepärast, et vähemalt nii palju, kui mina olen asjadest aru saanud siiamaani, on olukord praegu selline, et finantstehingute maksude puhul kõik peidavad ennast ühe ettekäände taha. Nad ütlevad, et noh, meie oleksime nõus, aga teised pole ju nõus. või nad ütlevad, et tegemist on asjaga, mida saab kas üleilmselt sisse viia või üleüldse mitte. seepärast tuleb küsida kas Euroopa Parlament ja komisjon pärast neid arutelusid, mida me oleme pidanud selle ametiperioodi jooksul ja pärast kogu seda eeltööd, mõeldes sellele, mida kolleeg me, Podimata meile nüüd on esitanud, kas me saame Euroopa Komisjonile ja valitsustele anda mandaadi G kahekümne kohtumisele, selleks et Euroopa, nii nagu Uudo juba ütles, et Euroopa võitleks uuenduslike rahastamismeetmete sisseviimise eest, eriti finantsteenuste maksu sisseviimise eest, eriti just üleilmsel tasandil. ning ähm, lõpetuseks veel üks asi, üks aspekt, millele Udo juba viitas ja mis puudutab meid kõiki. me teame kõik väga hästi, et finantsturud on palju käbedamad kui meie. milliseid vastuseid saame me anda nendele tehnoloogiate kasutajatele, mis on palju kaugemale juba läinud, nagu näiteks äh, lühiajalised müügid. ma arvan, et me ei peaks mitte trahve ette nägema, vaid me peaksime mõtlema uuenduslike rahastamismeetmete peale, eriti finantssektoris, selleks, et turud toimiksid paremini, kui nad seda praegu teevad suur tänu ja Antoni, palun. Muchas gracias, muy breve, yo quiero felicitar también a la ponente. suur tänu. tahaksin tänada raportööri tema väga äh, hea ja oportunistliku lähenemisega raporti eest. ta on välja toonud põhjused, mis tulenevad kriisist ja mis tulenevad majandusolust üleüldse ja mis tulenevad äh, üleilmastumisest, reaktsioonid kriisile. see kriis näitas väga hästi, et äh, tükk aega pistsid kasumi tasku teatud inimesed, aga kinni pidid maksma ja rahastama kogu seda süsteemi maksumaksjad. seega on meil vaja teha maksuparandusi süsteem toimib praegusel hetkel edasi vanamoodi. meil on vaja süsteemi, mis pakub tagatisi, informatsiooni, kuid küsimus on selles, kes kannab kulud, igal juhul mitte need, kes teenivad kasumit. ja teiseks, me räägime majanduslikust juhtumisest ja siin ei ole tähtsad mitte ainult äh, järelevalvereeglid, jah, reeglid on küll vaja kuid äh, meil on vaja järelevalvet, meil on ametiasutusi ja meil on vaja ka töövahendeid. ning vahendite puhul tuleb meil siin Euroopas tõdeda, et äh, kulud, eriti majanduslikud kulud, on kõrged. Äh, eurovõlakirjad on väga tähtsaks küsimuseks. peale selle tuleks meil küsida endalt, kas mittetäielik siseturg saab toimida edasi ilma maksude optimeerimiseta. ja seepärast on minu arvates finantstehingute maks väga tähtis. ja kolmandaks, me peaksime olema võimelised oma maksusüsteemi andma üleilmse finantssektori kätesse. finantssüsteem aitab läbi viia reaalseid tehinguid kuid praeguseks hetkeks finantssüsteem on muutunud sõltumatuks. on väga palju virtuaalseid tooteid, mida tegelikult pole olemas. ja selline süsteem ei saa jätkuda. kui me soovime avatud üleilmset majandust, siis peame me tagama selle, et äh, majanduse finantseerimiskulud äh, ei langeks jälle töövõtjate kanda. kui süsteem ei toimi stabiilselt, tuleb meil midagi ette võtta ja me peame üheskoos neid eesmärke, eesmärke täitma, selleks on meil vaja uusi vahendeid. seepärast tuleb, seepärast on tänane küsimus väga tähtis, seda nii kriisi pärast kui ka majandusliku olukorra ja majandussüsteemi pärast ja muutuva olukorra pärast ja me peame reageerima muudatustele me ei tohi tegutseda killustunult äh, ja lasta lõhedel suureneda. As I indicated earlier, the commissioner here, Mr Nikodima, and eh, as we did pass this resolution in March. suur tänu, nagu ma enne juba ütlesin, voli-, komisjonist härra Nikodima on siin. Äh, ja palun ärge kõnelege väga pikalt, sellepärast et tahaksin veel anda ka proua Podimatale veel lõpetuseks sõna suur tänu! kõigepealt äh, tahaksin ma rõhutada, et äh, komisjoni teenistused äh, tegelevad aktiivselt uuendusliku rahastamise instrumentidega ja me oleme tõesti päris suure töö ära teinud selles vallas, tuletaksin meelde, et komisjon on teatanud finantsteenuste maksustamise kohta teatise avaldamisest, selles teatises me täpsustame täpsemalt, milline on meie seisukoht finantsteenuste maksustamises. Anni, palun. Ευχαριστώ, Σάρων. Ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους... Jah, suur tänu. Tahaksin kõigepealt tänada kõiki kolleege, kes sõna võtsid. Ma leidan, et need ettepanekud olid väga konstruktiivsed. Ilmselgelt on meil tegemist küsimusega, mis toob endaga kaasa erinevaid äh, reaktsioone, erinevaid vastuseid ja arvamusi. me ei tohiks ära unustada, et meil on ühine lähtekoht, nagu ma alguses ütlesin, ja mitmed kolleegid viitasid ka sellele. arutelud äh, uuendusliku äh, rahastamisvahendite üle ja arutelu uute finantsallikate üle on tähtis, sest meil on suured üleilmsed eesmärgid ja kõik saadikud olid sellega ka nõus. siis nüüd äh, majanduslik juhtimine. ja küsimus, kuidas luua paremaid järelevalvereegleid, on tähtis. siis veel kaks märkust. me kõik teame, et iga kord, kui neid arutelusid maksustamise üle peetakse Euroopa tasandil, siis kuuleme väga erinevaid arvamusi. me räägime ju tihedamast majanduspoliitilisest koordineerimisest ja majanduspoliitikast Eurotsoonis, kuid kas see on võimalik ilma, et me ei kaasaks nende küsimuste lahendamisse maksuküsimusi? ma arvan, et siin on ikka veel tegemist vaakumiga, mis tuleb täita. nii et tasapisi tuleb meil hakata ka siin valdkonnas rääkima harmoniseerimisest. ka Euroopa maksu tulud on teatud majanduslikes olukordades tähtsad ja kui eelarveid liikmesriikides tuleb kärpida ja kui Euroopa Liidu eelarve väheneb, me ei ole kuulnud, et mitte ükski liikmesriik oleks palunud, et nende liikmemaksu tõstetaks. peale selle tuleb meil täita kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärgid, samamoodi nagu ka kliimapoliitilised eesmärgid, energeetikapakett, kliimapakett, mis kaks aastat tagasi vastu võeti. kõike seda tuleb finantseerida ja meil tuleb ka majandus uuesti käima lükata selleks, et loodaks uusi töökohti. kuid see, kuid me peaksime selle juurde panema suure küsimärgi ehk kuidas me neid eesmärke täidame. ja ma arvan, et uuenduslikud rahastamisvahendid aitavad meil siin seda lünka täita. ning mõned kolleegid viitasid ka sellele, et tegemist ei ole mitte ainult finantssektori rahastamisega me peame rääkima ka euro võlakirjadest. tegemist on tähtsa küsimusega, mis tuleb tõstatada. ja peale selle peaksime me veel kasutama ka ebatraditsioonilisi vahendeid ebatraditsiooniliselt ütlevad need inimesed, kes kardavad, et sõna uuenduslik on võib-olla teatud negatiivse konnotatsiooniga. me peame looma eeldusi, eeldusi selleks, et kõik annavad õiglase panuse. eriti need, kes praegusel hetkel üleüldse makse ei maksa Euroopa kodanikud ja ettevõtted kannavad praegu öö, vabandust, maksavad praegu lõviosa maksudest. ma ei taha mitte kellelegi kätte maksta, eriti finantssektorile. ei, aga me peame arvestama sellega, et viimastel aastakümnetel on uuringud ka näidanud, et finantstehingud, et finantstehingute arv on järsult kasvanud ja see järsk finantstehingute kasv ei ole kuidagi peegeldunud maailma majanduse arengus. nii et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 üheksandal novembril asume seda arvamuse projekti arutlema ja kaheteistkümnes november on muudatusettepanekute tähtaeg ja kolmekümnendal novembril arutleme nende üle ja veel arutame ka kahekümne neljandal jaanuaril muudatusettepanekuid, kavatseme hääletada EKONis kahekümne viiendal jaanuaril ja veebruari teisel täiskogul toimub hääletamine täiskogul, praegu on ajakava siis selline ja kõik sõltub loomulikult Robodimata ettepanekutest, aga igal juhul on praegu väga palju asju, mille kallal tööd teha, nii et suur tänu ja kohtume pärastlõunal loodetavasti.